teisipäeval kirjutan ma välja seitse õigusakti koos nõukogu presidendiga, mis on vastu võetud seadusandliku tavamenetluse kohaselt äh, ja nende õigusaktide pealkirjad avalik-, avaldatakse selle istungi protokollis. ja nüüd päevakord. päevakorra kohta